kallid kolleegid, palun võtke istet selleks, et me võiks, saaksime alustada hääletustega. Πριν περάσουμε στην ψηφοφορία... enne kui ähm, me läheme hääletuste juurde, on mul teile kaks teadaannet. kõigepealt kirjalik telegra-, ähm, deklaratsioon nelikümmend seitse, mis puudutab äh, kalavarusid kui avalikku hüve, on saanud äh, piisaval arvul allkirju ja vastavalt kodukorra artikli sada kaks, sada kakskümmend kolm edastatakse see deklaratsioon äh, selle adressaatidele ja allakirjutatute nimed äh, on kirjas meie protokollis. ja nüüd annaksin sõna härra äh, Milanale, kes on selle deklaratsiooni koostaja, palun, härra Milana. suur tänu, härra president. ma taha-, proua president, ma tahaksin äh, tänada kolleege ja ne-, teie assistente selle eest, et äh, panustasite sellesse algatusse ja suur tänu, et selle eest eduka äh, tegite kalavarud on avalik hüve, sellepärast et viisteist protsenti meie valguvajadusest tuleb just läbi kalasöömise ja see tähendab seda, et kala on kõigi jaoks oluline. selle kirjaliku delega-, deklaratsiooni mõte seisneb selles, et äh, me soovime, et komisjon äh, koostaks jätkusuutliku kalastusrežiimi ja meil on, meie jaoks on väga oluline, et me toetaksime kõiki meetmeid, mille eesmärgiks on Euroopa kalastuspoliitika kitsarinnalisusest vabastada. see on praegu ülereguleeritud. meie peame Euroopa meresid priviligeerituteks, kus me peame kalastus ähm, äh, kalameeste suutlikkust ja tõhusust tõstma me ei räägi siin mitte ainult keskkonnast ja bioloogilisest mitmekesisusest, vaid äh, vastutustundlikkusest, jätkusuutlikust kalapüügist, mis on kasulik nii meie majandusele kui ka keskkonnale. suur tänu, härra Milana! lisaks sellele on mul teile teatada, et kirjalik deklaratsioon viiskümmend kaks, mis puudutab äh, Downi sündroomi kandvaid